Welcome to the second part of this committee. tere tulemast meie komisjoni koosoleku teisele osale. me nüüd äh, alustame ITRE raportiga, mis äh, puudutab äh, töökohtade loomist, äh, majanduskasvu meremajanduses ja annan sõna meie raportöörile. suur tänu, esinaine, kolleegid. raportit äh, välja töötades olen ma silmas pidanud seda, et majanduskasv äh, merendusvaldkonnas äh, ei tohi sõltuda mereressursside kasutamisest seda põhimõtet olen ma alati silmas pidades. eriti oluline on see, et äh, need äh, loodusressursid, mis on äh, kadumas, et neid oleks võimalik taastada. me peame panustama jätkusuutlikkusele ja kindlasti peavad need põhimõtted olema ka tõestatud mered ja ookeanid on äh, väga tugeva surve all ja see surve on äh, põhjustatud äh, inimeste poolt. see kõik toob meredele kaasa väga tõsiseid probleeme. mõelgem siinkohal kliimamuutusele, saastele, keskkonnaalastele muutustele me ei tohi kunagi kaotada silmist äh, oma eesmärke, milleks on merekeskkonna parandamine, merendussektori äh, edendamine, mis peab aga sealjuures olema jätkusuutlik ja aitama kaasa töökohtade loomisele. lisaks sellele olen ma üritanud äh, toonitada, et pidades silmas äh, keskkonna aspekt tuleb meil äh, parandada oma teadmisi merekeskkonnast, meil on vaja rohkem pädevusi ja uurimusi merendusest selleks, et äh, oleks võimalik luua tõeliselt jätkusuutlikud töökohad ja samas äh, saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. et edendada meremajandust ja tagada töökohtade loomist, ei saa üle ega ümber innovatsioonist, eriti sellistes sektorites nagu laevaehitus, vesiviljelus, sadamataristu ja kalandus. samuti ei tohi me kõrvale jätta seda aspekti, et me peame kaitsma elukeskkonda üritasin äh, esile tõsta veel ka muid aspekte, näiteks mereturism, rannikuturism, ka need valdkonnad võivad aidata kaasa keskkonnasõbralikule majanduskasvule ning äh, tagada kindlamad töötingimused Neid äh, eesmärke on meil aga võimalik saavutada ainult siis, kui me peame silmas keskkonnaeesmärke ja tagame elukeskkonna säilimise. ainult siis me saame edendada turismi ja selle uusi vorme. meil on vaja turismivaldkonnas küpset äh, tervet äh, lähenemist meil on vaja moodsat turismi, sellist, mille mõjud tööhõivele oleksid positiivsed ja jätkusuutlikud. lõpetuseks, väga oluline on ka sotsiaalne dialoog. ma olen arvamusel, et äh, erinevad äh, meremajanduse osapooled peaksid olema kaasatud pidevasse, jätkuvasse ja konstruktiivsesse dialoogi, on väga oluline kaasata kõik osalised, kodanikuühiskond, aga kindlasti ka töövõtjad. kõikide süsteemi osaliste kaasatus võib äh, endaga kaasa tuua selle, et ma leia-, me leiame tõesti kandvad lahendused, mis äh, sisaldavad ka kohalikku mõõdet. lõpetuseks tahaksin ma toonitada, et me peame tõesti panustama jätkusuutlikele töökohtadele, kõrge kvaliteediga töökohtadele ja selleks kõigeks on vaja vahetada parimaid praktikaid. me peaksime edendama dialoogi ettevõtjate ja teadlaste vahel, nii et oleks võimalik leida jätkusuutlikud ja kvaliteetsed lahendused. suur tänu, annan nüüd sõna variraportöörile proua Gentale ja teil on sõna, palun. Äh, tänan, esinaine. ma kuulasin äh, huviga kolleeg äh, Adžia sissejuhatust. ma olen väga nõus äh, selle suunaga, mis on valitud. meremajandus on äh, heaks võimaluseks äh, majanduskasvule, arengule ja heade töökohtade loomisele. sealjuures ei tohi aga kaotada silmist äh, kultuurilisi aspekte, jätkusuutlikkust, keskkonna aspekte. me kindlasti jagame siin seda lähenemist. tuleb äh, viidata ka sellele, et meil on vaja dialoogi teadus äh, uurimuste ja äh, ettevõtluse vahel. me ei tohiks ära unustada rannikupiirkonnas äh, elavaid inimesi ja me peaksime kindlasti looma uusi võimalusi turismile, sidudes rannikualad äh, kaugema maismaaga peame lähtuma traditsioonidest, aga samas tuleks neid objektiivselt rikastada uue sisu ja uute pädevustega. olen arvamusel, et meie komisjon peaks paika panema veel ühe eesmärgi, mis puudutab meie poliitilisi äh, prioriteete. räägin siin sotsiaalsest kaasatudest, soopõhisest lähenemisest, samuti tuleks tähelepanu pöörata haavatavatele rühmadele nagu sisserändajad, naised, puuetega inimesed. meil on võimalik panustada nende inimeste haridustaseme tõstmisele, et nad saaksid õppida juurde omale uusi pädevusi ja niimoodi äh, siseneda paremini tööturule. me saame oma aruteludes äh, pöörata tähelepanu just sellistele olulistele küsimustele. samuti tuleb äh, siin äh, mõelda ühele ühisele eesmärgile. bioloogilise mitmekesisuse raames ja uute võimaluste raames tuleks äh, Vahemeri majanduskasvu ähm, mõttes äh, keskmesse seada, meie tegevuste keskmesse seada. Vahemeri ei peaks olema mitte sisserändajate surnuaeg. see kohutav fenomen kasvab iga tunniga. me peaksime vastupidi panustamale rahule, külalislahkusele, traditsioonidele kalanduses, transpordis, peaksime edendama turismi kultuurilist mõõdet ja samas saavutama tasakaalu Põhja- ja Lõuna-Euroopa huvide vahel. suur tänu järgmisena. Ulla Turnes ja suur tänu äh, meie komisjoni töö juhtimise eest hommikupoole nüüd saate sõna variraportöörile. suur tänu, esinaine. ma teen lühidalt, sellepärast et äh, raportöör on koostanud äh, selles küsimuses väga hea arvamuse projekti. ma olen väga rahul sellega, et äh, raportöör on keskendunud meremajanduse vajalike oskuste parandamisele. oskused on eeltingimuseks meremajanduse potentsiaali realiseerimisel lisaks olen ma nõus sellega, et äh, raportöör toonitab mereressursside jätkusuutlikku kasutamist äh, ja seda, et transport peaks olema keskkonnasõbralik. lõpetuseks soovin tänada raportööri selle eest, et on pööratud olulist tähelepanu sotsiaalsele dialoogile meremajanduses, mis on minu arvates väga oluline. sellegipoolest mõned elemendid on minu arvates sellest äh, arvamusest puudu kõigepealt on minu arvates väga oluline toonitada meremajandusest rääkides laevandust. peaksime pöörama rohkem tähelepanu sellele, et äh, muuta laevanduse kui ärivaldkonna tegutsemisraamistikku lisaks äh, keskkonnaaspektidele. me peaksime edendama ka innovatsiooni äh, rannikupiirkondades, nagu näiteks äh, meretuulepargid, see võimaldab meil panustada rohkem äh, energiavaldkonnale, minu koduriigil Taanil on siin äh, palju kogemusi ja ma saadan vastavad muudatusettepanekud ka raportöörile. nii et lõpetuseks soovin tänada raportööri ja jään ära ootama edasist koostööd seoses selle tekstiga, aitäh! suur tänu, annan sõna härra Pahile, kes esindab äh, variraportöörina Rahvapartei fraktsiooni. suur tänu. kõigepealt soovin ka tänada proua Aguiat selle teksti eest, mille põhjal me saame välja töötada hea arvamuse. tööhõives on meremajandusel äh, väga oluline roll Euroopa Liidus, mitte ainult sellepärast, et seal valdkonnas töötab palju inimesi, vaid ka sellepärast, millist mõju see sektor avaldab äh, maismaale. nagu komisjon on maininud, et siis äh, on äh, võimalik anda tööd selles sektoris viiele koma neljale miljonile inimesele ja selle sektori äh, maht võib olla viissada miljardit eurot aastas. väga tähtis on, et kohalik ja piirkondlik tasand äh, oleks arvesse võetud, et arvestataks nende spetsiifikaga. tähtis on loodusressursside säilitamine ja keskkonna aspektidest lähtumine, et tagada jätkusuutlik meremajandus ja edendada töökohtade loomist. aga lisaks sellele on ka muid aspekte, kus me peame oma tegevust süvendama. kindlasti tuleks äh, parandada oma teadmisi mere olukorrast ja edendada juurdepääsu sellistele teadmistele ja nende teadmiste levikut. koostöö Euroopa Komisjoni liikmesriikide ja merendusettevõtete vahel on väga oluline, niimoodi oleks võimalik äh, praegust olukorda parandada kui me teame, milline on ressursside hetkeseis, kui see põhineb äh, teadusandmetel, siis meil on võimalik paremini Euroopa Liidu tasandil töötada välja merepoliitikat. kui meil on äh, reaalsusele vastavad teadmised, siis me saame edendada ka investeeringuid sellesse valdkonda nii era- kui avalikust sektorist. pädevused on võtmetähtsusega küsimuseks keskkond, vabandust, merevaldkond äh, sisaldab äh, kalandust, äh, vesiviljelust, energiat, biotehnoloogiat ja et kõiki neid potentsiaalse ära kasutada, on vaja kõikides sektorites kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid. lisaks sellele on oluline parandada meresektori atraktiivsust, nii et noored sooviksid selles sektoris tegutseda lõpetuseks äh, sooviksin rääkida mere- ja rannikuturismist. see valdkond on väga oluline, nagu ka Laura Aguilar ütles, see on tähtis paljudele Euroopa piirkondadele. meil tuleb rohkem panustada merega seotud tegevustele. on äh, mitmeid ettevõtteid, VKE-sid, kes äh, saaksid selles valdkonnas veelgi rohkem töökohti luua, aitäh! suur tänu. ma usun, et keegi on siin komisjoni peadirektoradist Mare, härra Friis, teil on sõna. vabandust, härra Friis ei saanud siia tulla, mina olen Marko Vaigel ähm, uurimus- ja innovatsiooni peadirektoraadist. tänane esinaine ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri ja variraportööri huvitavate ideede eest ja selle panuse eest, mis nad sellesse teemasse on andnud. ma täheldasin, et teie pöörate erilist tähelepanu töötajate kõrgele kvaliteedile, keskkonnale, töökohtade loomisele. suur tänu! Then I'll give the floor for uh, uh, the last word annan sõna nüüd äh, lõpetuseks raportöörile proua Agiele, palun. ja suur tänu. suur tänu ka nende ettepanekute eest, mis ma teilt sain. väga oluline on see, et äh, kolleegid äh, toetavad meie tööd, me soovime ju selle teemaga süvitsi minna. me soovime võtta siia sisse ka neid aspekte, mida seni ei ole mainitud. kui me räägime meremajandusest, siis me räägime ka tööst, turismist, me oleme pärit kahekümne kaheksast liikmesriigist osade olukord on loomulikult teistsugune, liikmesriigid on mitmekesised ja selle mitmekesisusega tuleb arvestada, meil tuleb arvestada territoriaalsete tingimustega, mis on meie tööde lähtepunktiks. ma tänan ka proua Gentilet. me oleme mõlemad äh, itaallannad ja ma väga hindan tema panust loomulikult äh, tuleb arvestada kõikide erinevate arvamustega, aga härra Turmesele head ettepanekud, eriti kui me mõtleme uutele energiakandjatele, ka see on väga oluline punkt, samuti see, mida ütles kolleeg Pah. meil on võimalik arendada siin sünergiaid, nii et meil oleks võimalik välja töötada arvamus, millega me kõik oleme väga rahul mida rohkem me ühist nägemust äh, jagame, seda kiiremini me saame omapoolse panuse anda. suur tänu! tänan muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend üks aprill kaksteist null null kahekümne kaheksandal mail toimub hääletus tööhõivekomisjonis. Läheme päevakorrapunkti number üksteist juurde ja siin on meil tegemist esimese arvamuste vahetusega liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste teemal. annan jällegi sõna proua Agiale, palun. <laughs> Grazie di nuovo jah, mina saan täna päris palju sõna. aitäh. eelkõige soojad tänusõnad kõigile raportööridele, kelle panus oli sellesse projekti oluline mina kohtusin kõikide variraportööridega ja nende kohtumiste käigus üritasin ma jagada oma visiooni. ma tahtsin äh, saada inimeste toetust sellele ühele visioonile, mille nõukogu saaks edastada liikmesriikidele. selle dokumendi koostamisel alustasime kõigepealt äh, vaadates tagasi kaks tuhat kümme aastale kui dokumenti esialgselt välja kujundati, kujundati, vaatasin selle struktuuri ja ma mõistsin, et sellel oli väga väike mõju. teine lähtepunkt oli see, et kaks tuhat kümme pandi paika konkreetsed eesmärgid. seekord ei ole eesmärke dokumendis ette nähtud ja ka seda peaksime me tähelepanelikult analüüsisima. mõned ütlesid, et kaks tuhat kakskümmend aasta strateegiat on vaja muuta, aga ärgem unustagem, et e, kodanikel on olnud võimalus e, avaldada oma arvamust nende strateegia eesmärkide osas, me peame seda arvesse võtma mitmed eesmärgid jäid saavutamata, see ei tähenda aga, et me peaksime neid eesmärke muutma või äh, neid kõrvale jätma lihtsalt sellepärast, et neid ei suudetud saavutada. me peame tegema suuremaid jõupingutusi selleks, et eesmärke saavutada ja seega oleme nad siia teksti sisse tagasi toonud. olen üritanud liikuda süvitsi tööhõive ja töötuse teemadel mis praegusel hetkel Euroopas valitseb. ma olen teinud pingutusi selleks, et luua selge pilt töötuse olukorrast. töötus on kõrge teatud riikides võrreldes teistega, samuti olen ma vaadanud ka, milline on vaesusaste teatud riikides, on tõsine vaesuse oht. teistes riikides on äh, tagatud suurem kaitse. mõned riigid ei ole enam üldise vaesuse ohus, vaid isegi tõsise vaesuse ohus, ka olen ka üritanud sellele tähelepanu pöörata minu eesmärgiks ei olnud äh, olukorda hukka mõista, vaid anda äh, värskem pilt olukordadest. me sai, sain ka olulisi panuseid ja siin on sisse toodud ka viited maksundusele, maksunduspoliitikale, minu arvates on väga oluline seda koormat äh, liigutada äh, küsisin ka variraportööridelt nende arvamust. kas me peaksime välja tooma, millised oleksid äh, paremad maksukeskkonnad? see ei taha, et me tahame ennast kuidagi piirata aga kui võimalik, siis äh, tahtsime me anda võimaluse tegutseda ilma, et maksukoormus langeks äh, töötajatele. samuti peab äh, tähelepanu pöörama VKE-dele, keskkonnasõbralikele tegevustele ning soolise tasakaalustatusele Äh, mulle ei meeldinud see, et kaks tuhat kakskümmend aasta dokumendist olid need äh, mõtted jäänud tähelepanuta. kõik äh, see sõnastus ei olnud seal piisav. see, et tulemusi ei saavutatud, pani inimesi järele mõtlema, et võib-olla me ei suudagi paremini teha ja loomulikult me peame haavatavaid rühmi kaitsma ning tagama sotsiaalse kaitse. aga mis puudutab nüüd liikmesriikide pädevusi, siin Euroopas esindame me kodanikke ning me peame kaitsma neid kodanikke. me peame looma sotsiaalkaitsemeetmed, mis tõesti pakuvad kaitset äh, ma tahtsin seda ka varem mainida ning kordan varasemat. mõned minu ideed võib-olla ei tulnud kõikides äh, tõlgetes kõige paremini välja, osa sõnastusest oli veidi äh, kohmakas, sekretariaat on üritanud teksti kohendada ja palun võtke arvesse, et sekretäriaadi tehtavad kirjalikud äh, muudatused äh, ja, ja seega äh, muudatustele ning va-, vaadake just seda kõige viimasemat versiooni. siin on väga palju erinevaid nüansse, mis on olulised. see komisjon võrreldes teiste komisjonidega äh, omab palju laiemat äh, vaatenurka meie kodanike elu kohta, see on tõeline lähtepunkt. me tahame koosta head, koostada head dokumenti ja põhiline on see, et meie komisjon saab anda kasulikke suuniseid, mida ei lükataks tol-, sahtlisse tolmu koguma ja ma loodan, et nõukogu pöörab meie äh, ettepanekutele väga tõsist tähelepanu. kaks tuhat kümme aasta dokumendis võib-olla ei olnud piisavalt selget visiooni. loomulikult me kõik oleme ju ise ka tööeluga kursis ja meie peame kaitsma meie kodanike äh, elu. aitäh, härra Pahh, Rahvapartei variraportöör, palun. suur tänu. Für die kõigepealt äh, suur tänu raportöörile tehtud äh, töö eest. suur tänu ka selle eest, et te juba varases faasis äh, variraportööridega ühendust võtsite. laias laastus ma komisjoni ettepaneku vastu ei ole, seal kõik kvalifikatsioonide tunnustamine, haridus, miinimumpalk, sotsiaalpartnerite roll sooline võrdõiguslikkus, vaesusevastane võitlus, kõik need aspektid on seal sees. ma tervitan ka seda, et äh, maksukoormust äh, üritatakse töölt muudele valdkondadele viia, aga küsimus on selles muidugi, kuhu äh, see maksukoormus suunata, on mitmesuguseid mõtteid, näiteks et rohkem maksustada äh, tarbimist, kapitali või keskkonna saastamist, igal juhul on erinevaid võimalusi. kogu optimismi juures peaksime me parlamendina siiski rohkem tähelepanu pöörama mõningatele valdkondadele, näiteks pikaajaline tööpuudus on väga oluline teema me oleme viimaste kuude ja aastate jooksul väga palju rääkinud äh, noorte tööpuudusest, loomulikult äh, on see endiselt väga oluline probleem, aga me ei tohi äh, mööda vaadata ka pikaajalise tööpuuduse probleemist. bürokraatia vähendamine, eriti VKE-de kontekstis on minu jaoks väga tähtis, liikuvuse edendamine samuti väga oluline. EURES-i võrgustikureform on siin heaks näiteks. üleminek äh, hariduselt tööturule, see on valdkond, kus liikmesriigid äh, peavad parendusi sisse viima, liikmesriigid peavad oma haridussüsteemid paremini kohandama tööturu nõudmistega, eriti mis puudutab äh, rohelisi töökohti, aga ka tervishoiu valdkonnas, uute tehnoloogiate valdkonnas, digitaliseerimise valdkonnas tuleb sama teha. edasi, äh, olgugi, et ma tervitan Euroopa Komisjoni uusi prioriteete, olen ma arvamusel, et Äh, nii nagu raportöör on öelnud, äh, me ei tohi äh, kõrvale jätta ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. me oleme praegu väga kaugel nende eesmärkide saavutamisest, eriti vaesusevastases võitluses ja seetõttu ei tohi me seda strateegiat silmist kaotada, vastupidi. niisiis tuleks investi-, investeeringud, struktuurireformid ja vastutustundlik äh, eelarvepoliitika, ähm, need peaksid endiselt olema need kolm sammast, äh, mida komisjon on ka maininud äh, kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel. minu jaoks on väga oluline, et me teeksime selles valdkonnas konstruktiivset koostööd, et me jõuaksime kiiresti kompromissidele me peame tõesti kiiresti tegutsema, et meil oleks võimalik nõukogule parlamendi äh, seisukohad kiiresti üle anda, sellepärast et muidu me oleme silmitsi ähm, sellise ohuga, et nõukogu üldse ei võta meie seisukohta teadmisest, me peame seega ka arvestama sellega, et meil tuleb tegutseda kiiresti ja ma usun, et raportöör on ka sellega nõus, et me ei tohiks teha siin mingisugust soovide nimekirja, vaid äh, lühidaid ja löövaid ettepanekuid. Maria Haur-Rodriguez sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, esinaine. kõigepealt äh, tahaksin positiivselt toetada töö, meie raportööri poolt tehtud tööd mitmestes küsimustes kus oli vaja kujundada neid suuniseid sel viisil, et kajastada praeguseid probleeme. see puudutab näiteks pikaajalist töötust ja sellepärast toetama neid jõupingutusi, mis puudutavad ähm, ümberõpet tööturul, selleks et inimesed saaksid äh, uut tööd leida lisaks äh, meeldib meile see eritähelepanu, mis puudutab vaesusest väljatulemist ning vajadust tagada miinimumsissetulek. lisaks nendele ettepanekutele, mida me toetame, soovime me täiendada teisi valdkondi, eriti järgmisi kõigepealt meil on vaja selget seost tööhõive suuniste ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vahel rahvapartei äh, variraportöör tõi selle juba välja, me oleme sellega nõus, need suunised on seal selleks, on justkui lepingu vahendid selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat parendada. see strateegia saab kaasajastatud, need suunised on esimene samm sellest tegevusest. seetõttu toetame me nendes suunistes konkreetselt seda, et välja tuua et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, mis puudutavad töömäära, vaesuse määra ning äh, hariduseesmärke. veelgi enam, teeksime ettepaneku, et oleks ka konkreetsed eesmärgid, mis puudutavad noorte töötust arvestades, äh, kui asjakohane see probleem praegusel hetkel Euroopas on. teine täiendus puudutab seda survet äh, tööjõustandarditele, see oht on olemas ja see ei ole vastuvõetav sellepärast teeme me mitmeid täpsustuse ettepanekuid kahes suunises selleks, et tagada, et see surve ei seaks ohtu meie tööjõu ja sotsiaalstandardeid. kolmas punkt puudutab pensione. meile on väga selge, et juhul, kui me soovime tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse, siis kõigepealt on vaja tõsta töömäär, töötus, töömäära, see on parim äh, viis selleks, et tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus. lisaks sellele on meil vaja välja tuua teatud seosed äh, eluea ja pensionite vahel ja me saame teha teatud täiendusi nende eesmärkide väljatoomiseks, sest meie jaoks on väga oluline just sotsiaalse äh, panuse tegemine eluea jooksul ja see on meie jaoks oluline kriteerium. Need on need täpsustused, äh, mida me sooviksime näha. jällegi puudutab see väga olulist teemat, kuidas me saame tagada selle, et meie pensionisüsteem oleks jätkusuutlik pikemas perspektiivis ja suunised peaksid selles osas olema selgemad. suur tänu! suur tänu, äh, ECR-i esindaja, palun. suur tänu, esinejana. ma sooviksin tänada meie raportööri selle eest, et ta andis meile võimaluse nii varakult oma arvamust avaldada minu jaoks on olnud see protsess väga huvitav, kuigi me oleme pärit erinevatest riikidest ja tihtipeale esindame erinevaid poliitilisi jõude, on meil sarnased vaated sotsiaal- ja majandusolukorra osas Euroopas ma usun, et me oleme kaugel sellest ajast, kust majandust vaadati ainult rahandus- ja maksuvaatenurgast. sotsiaalne külg on saamas üha olulisemaks. sotsiaalne tõrjutusega võitlemine on see, milles me kõik oleme ühel meelel. ning tähtsad otsused Euroopa arengus võetakse tihtipeale vastu liikmesriikide tasandil ma arvan, et me leiame ühised lahendused. mulle meeldis eriti see, et meie raportöör rõhutas vajadust toetada ettevõtlust VKE-sid. ja midagi, millele te viitasite, maksustamine. paljudes riikides on tööjõu maksustamine tõesti barjääriks sotsiaalse kaasatuse ja tööturu arendamisel. Need konkreetsed ettepanekud toovad välja kohad, kus äh, on võimalik lahendusi leida, see on tõesti väga väärtuslik. see kehtib selle dokumendi ja paljude dokumentide suhtes nagu te juba ütlesite, siis me peaksime alati arvestama maja, Euroopa majanduslikku mitmekesisust. olukord on riigiti väga erinev. ja olukord on väga erinev ka sellepärast, et äh, liikmesriikide majandused on omavahel seotud ning tegevuste koordineerimine peaks alati arvesse võtma ka seda, et see mitmekesisus eksisteerib tööturul, erinevad äh, seadusandlikud raamistikud, erinevad elustandardid, me peame kõik meeles pidama neid erisusi. sotsiaalne dumping on tihtipeale, millele viidatakse, aga see ei kajasta olukorda paljudes riikides. üldiselt öeldes meil on väga palju, mida arutada ja ma olen kindel, et me saavutame kompromissi nendes tähtsates küsimustes, aitäh! suur tänu, Alde, palun, proua Veber! suur tänu, lugupeetud esineja, kõigepealt sooviksin tänada raportööri tema arvamuse kohta, mis, kuidas seda olulist äh, teemat käsitleda, avatus variraportööridega äh, on tänuväärne ja raport äh, kajastab äh, kogu parlamendi vaatenurki seetõttu. meil on selles küsimuses konsultatiivne roll ja lähtudes varasemast kogemusest äh, ütlen ma, et ma ei ole väga optimistlik selles osas, kui palju me saame praegusel hetkel nõukogu otsuseid mõjutada samas aga ma leian, et läbi selle raporti on ning tööhõive suuniste saame me edastada sõnumi selle kohta, milline on parlamendi arvamus. see sõnum, mida võetakse arvesse ka tulevikus. loomulikult on ilmselge see, et on otsene seos tööhõive suuniste ja kaks tuhat kakskümmend strateegia vahel ja sellepärast soovime me keskenduda äh, selle strateegia äh, ümberkujundamisele. me oleme nõus paljude raportööri nägemustega ja me toetame neid. eriti kui see puudutab äh, väike- ja mikroettevõtteid. samuti toetame me pereettevõtete toetamist me leiame, et tähtis on käsitleda nende küsimust, kes on pikaajaliste töötute küsimust. samas aga tahame me rõhutada mõningaid tahke, mis meie arvates on olulised komisjoni raportist tulenevalt ja me soovime, et komisjon peaks selliseid raporteid äh, äh, sagedamini avaldama selleks, et meil oleks äh, konkreetne pilt äh, majanduse ja tööturu vajadustest. selge on see, et kõrgetasemelised oskused on äh, praegune trend, me peame investeerima sinna inimeste haridusse, väljaõppesse, ümberõppesse selleks, et nende vajadustega toime tulla samas aga on meil ka madalamate oskustega töökohad ja me ei tohiks kuidagi kõrvale jätta neid inimesi, neid töötajaid, kes selliseid, sellist tööd teevad. üks teema, mida tahaksin rõhutada, puudutab äh, meie ühistööjõuturgu, kui nii võib öelda. Euroopa Liidu sisene mobiilsus on reaalsus, kui me hindame majanduse vajadusi, siis minu arvates riigi piirid ei ole enam sellised nagu põhimõtted nagu varem, me peaksime vaatama, millised on Euroopa majanduse vajadused ja sellest lähtuvalt valmistama töötajaid ette, et nad saaksid äh, tööd äh, ka äh, mujal kui oma koduriigis. sellepärast teeme me ettepaneku, et kui komisjon Äh, liikmesriikidele soovitusi teeb, siis peaks arvesse võtma ka naaberriike ning riike, kus me teame, kus on äh, üsnagi võimas tööjõuränne aset leidmas. me saame ennast siis kohandada vastavalt sellele, millised on majanduse ja turu vajadused mis puudutab sotsiaalabi, siis kindlasti mõningaid haavatavaid rühmi peab arvesse võtma. eritähelepanu peaks pöörama lastele, laste vaesusriski oht nende puhul, kes tulevad perekonnast, kelle vanemad on pikaajaliselt töötud. kui me ei investeeri õigesti nende laste tulevikku, siis jätkavad äh, nad äh, perekonna teel äh, pikaajalise töötusega ja see põhjustab ka meile suuri probleeme. aga ma olen kindel, et me kõik pingutame selle nimel, et raportit veelgi enam täiendada. aitäh, kuuest kedagi kohal ei ole. proua Lambert roheliste nimel järgmisena, palun, sõna on teil suur tänu, jah, ma esindan meie äh, variraportööri proua Stanokat. meie tahaksime tervitada äh, raportööri koostatud raportit, see liigub õiges suunas ja me hindame äh, teemasid, mida seal rõhutatakse, nagu vaesus ja erisuste mõju mitmed kõnelejad on juba öelnud, et meil ei ole kaasotsustust äh, nende suuniste osas, meil on ainult konsultatsiooni võimalus ja jällegi palutakse meil tegutseda kiiresti, seda palutakse meil alati teha, kuigi äh, oleks ju olnud võimalik äh, eriti just uue komisjoniga võib-olla varasemalt meiega konsulteerida nagu öeldud, siis me oleme üldiselt rahul raportiga, minu arvates äh, käsitleb see mitmeid raskusi, mis komisjoni ettepanekust välja tulevad, see on liiga pehme ja see ei käsitle kõige kiireloomulisemaid, äh, teravamaid probleeme. me teeme kindlasti ka mõningaid muudatusettepanekuid selleks, et muid äh, teemasid käsitleda, näiteks palgavaesed on kindlasti murettekitav suurenev mure ja minu koduriigis on äh, samuti palju selliseid inimesi, kus on palju uusi töökohti, aga suur hulk inimesi, kes äh, äh, saavad toetust sellepärast, et nende palk ei pii-, palgast ei piisa äraelamiseks. samuti viidati siin maksudega olukorra mõjutamisest, aga samas suunatud investeeringud selleks, et aidata äh, töökohtade loomist on tähtis. mitmed eelkõnelejad viitasid sotsiaalkaitsele, me tõesti leiame, et äh, me peaksime tugevalt toetama sotsiaalkaitse põhimõtteid ning äh, see ongi põhivõimalus, kuidas üleminekut toetada selleks, et kodanikele oleks tagatud mingisugune kaitse, kui nad töökohta vahetavad või kaotavad töökoha või, või ei saa püsivat töökohta. lisaks sellele sooviksin lisada midagi, mis puudutab diskrimineerimisvastasust äh, tööjõuturul. meil on liiga palju äh, inimesi, kes ei saa oma talenti ja kvalifikatsiooni kasutada tänu diskrimineerimisele tööturul ja see on veel lisaks teema, mida tahaksime käsitleda. aitäh, kas keegi soovib äh, veel sõna? kas kellelgi on omapoolseid märkusi? tundub, et mitte. Äh, komisjon ma eeldan, et komisjoni esindaja on kohal siin tööhõive peadirektoraadist, härra Jute. jah, suur tänu, me sooviksime lihtsalt tänada raportööri ja raportööri tehtud töö eest, olulise äh, panuse eest ja võtame neid arvesse, aitäh! aitäh ja viimased sõnad, proua Aage! suur tänu, aitäh kõikide nende sõnavõttude eest. ja aitäh juba ette kõikide muudatusettepanekute eest, mida ma, millega ma kindlasti arvestan teeme kõik, teen kõik selleks, et äh, need kompromissid ja kokkulepped äh, saavutataks. suur tänu eriti neile, kes viitasid pikaajalisele töötusele. ärgem unustagem, et praegune eesistuja eesmärk oli sellele tähelepanu pöörata. üks eesmärkidest peaks olema pikaajalise töötuse väljajuurimine nii suurel määral kui võimalik. ja ma arvan, et me võime seda eesmärki ja tahet ära kasutada ja, ja sellest lähtuvalt edasi tegutseda. tulevastel äh, variraportööridega kohtumistel on meil kindlasti võimalik edasi tegutseda selle dokumendiga ja väljendada meie häält ning nende häält, keda me siin institutsioonis esindame. aitäh, muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kaks aprill, keskpäev, kahekümne kaheksandal meil ka esitleme neid ning äh, vastuvõtmine kuueteistkümnendal juunil tööhõivekomisjonil ja nüüd äh, lähme edasi kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde uh,. This is uh, the first exchange. tegemist on esimese arvamuste vahetusega aktiivsena vananemise põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta elluviimise tulemuste üldhinnangu raporti üle. see siis käis äh, aasta kaks tuhat kaksteist kohta esimesena on sõna härra Kuukanile. aga tundub, et härra Kuukanit ei ole saalis. ja ka tema asemel ei ole keegi siin kohal. sel juhul annan sõna variraportöörile sotsiaaldemokraatide hulgast äh, proua Blinkevitš-Jute, palun suur tänu, esinaine. ma tänan raportööri selle töödokumendi eest, mis on heaks aluseks meie edasistele aruteludele siin komisjonis. ma tänan äh, raporti eest ja tahaksin siinkohal juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele. me ei räägi ainult äh, selle Euroopa aasta hindamisest ehk siis sellest, millised olid äh, haldustehnilised kriteeriumid, vaid me peame rääkima sellest, kuidas äh, jätkata seda poliitikat ja kuidas seda edasi arendada peame arutama seda, milliseid otsuseid meil seoses selle poliitikaga tuleb võtta. on tervitatav, et äh, põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta sai hea hinnangu, eriti mis äh, puudutab äh, seda aspekti, et rahastamine vähenes, tuleb eriti veel esile tõsta, kuivõrd äh, oluline on, et äh, sel aastal käsitletud äh, teemad oleksid hüppelauaks edasistele tegutsemistele, näiteks võttes arvesse demograafilist olukorda ja tuleviku perspektiivi tuleb meil täheldada, et vananev Euroopa on fakt, seetõttu peame tegema kõik äh, selleks, et äh, võimalikult äh, paljud inimesed oleksid kõrges eas aktiivsed. selline solidaarsusprogramm peab saama meie poliitikute töö igapäeva osaks me paneme siin aluse enda tulevikule. ma tahaksin äh, siin rääkida eakamate inimeste osalemisest tööturul. aktiivne elu peab jätkuma ja me peame rohkem rääkima ka sellest, et me oleme silmitsi tööpuudusega teatud äh, vanuseastmes, ehk siis äh, paljud äh, inimesed tuleb ümber koolitada, nad peavad kohanduma uute tööturu nõudmistega. see tähendab äh, seda, et me peame rohkem tegelema ka tööandjatega, nii et äh, nad äh, oleksid motiveeritumad investeerima eakatesse inimestesse ja tulevikku. selles raportis on kirjas, et äh, mõningaid eesmärke aastal kaks tuhat kaksteist ei saavutatud. juhin siin tähelepanu sellele, et äh, aasta kaks tuhat kaksteist korraldamine kaasas need osalejad, kes on niikuinii juba aktiivsed selles valdkonnas, nii palju üldise märkusena. arvestades seda, millised erinevad projektid Euroopa Liidus on, peaksime me tulevikus oma tegevust laiendama, et saavutada lisandväärtust. praegu me oleme silmitsi olukorraga, kus me oleme kaasanud äh, partnerid oma tegevustesse, aga me peame minema veelgi kaugemale ja kindlasti tuleb rääkida ka jätkusuutlikkusest selles valdkonnas. me ei räägi siin ainult äh, pensionide süsteemist, me räägime tervishoiust. raportöör mainib äh, seda ka oma dokumendis, aga ma sooviksin siin omalt poolt äh, mõned täiendused välja pakkuda. alates kahe tuhande neljandast aastast silmitsi olukorra, kus Euroopa Liidul on äh, uued liikmesriigid ja minu koduriigis Leedus on nüüd äh, viimase kümne aasta jooksul tekkinud probleem, et noored kõrgelt kvalifitseeritud inimesed on välja rännanud äh, teistesse liikmesriikidesse ehk siis tulevikus see kõik avaldab veelgi suuremat survet meie sotsiaalsüsteemidele sellepärast, et äh, noored, kõrgelt kvalifitseeritud inimesed äh, on need, kes rändavad välja ja mitte need, kes sõltuvad sotsiaalsüsteemidest. ühesõnaga, eakamad inimesed võiksid anda oma panuse selleks, et meie sotsiaalsüsteemid oleksid jätkusuutlikud. me peame investeerima haridussüsteemidesse, tervishoidu, haiguste ennetamisesse ja samas me peame ka sotsiaalseid äh, teenuseid äh, juurdepääsetavamaks muutma, nii et meil oleks võimalik oma igapäevas äh, kogeda paremat eakatele suunatud taristut ja sellesse ka rohkem investeerida. ma loodan, et meil saab olema hea koostöö raportööriga, kindlasti ma teen omapoolsed ettepanekud ja suur tänu. Yes uh,, thank you very, very much uh.... suur tänu. ma paluksin, et härra Kukan nüüd äh, teeks äh, ülevaate raportööri rollis. esimene variraportöör juba sai sõna, sest oleme oma ajakavast natuke ees, aga nüüd annan sõna teile, palun. suur tänu, proua eesistuja. head kolleegid mul on suur hea meel teile tutvustada töödokumenti, mis käsitleb raporti, kus hinnatakse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa aastat äh, aktiivsena vananemise põlvkondade vahelise solidaarsuse teemal. tegemist on esimese dokumendiga, mille ma olen koostanud äh, tööhõivekomisjonis ja sellepärast on see eriti oluline minu enda jaoks, sest nagu te näete mind äh, vaadates, olen ise aktiivselt äh, aktiivsena vananeja. ja ma ei taha seda ainult üritada, ma tahan selles õnne, edukas olla ja just seetõttu on see oluline ka minu edasise töö seisukohast siin komisjonis. minu raporti sisuks on hinnata projekti, mis käivitati aastal kaks tuhat kaksteist pean vajalikuks kasutada seda võimalust mitte ainult äh, tagasivaatamiseks, vaid ka selleks, et neid teemasid edasi arendada ja vaadata ka tulevikku. keskendun soovitustele, ähm, mis aitaksid meid edasi. põhjused on väga lihtsad. Euroopas elame me kauem ja meil on vähem lapsi Euroopa kontinent on suurte demograafiliste muutuste ees. Need mõjutavad meie mm, sotsiaalsüsteemi, riikide avaliku sektori kulutusi ja põlvkondade vahelist dialoogi. see on praegu toimumas aastate kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kolmkümmend viis vahel, kui eh, beebibuumi ajal sündinud, kes sündisid kaks aastakümmet pärast eh, teist maailmasõda, hakkavad pensionile jääma aastal kaks tuhat kümme oli iga pensionäri kohta neli tööeas inimest, aastal kaks tuhat kuuskümmend on iga pensionäri kohta kaks äh, töötavat inimest. olukord äh, muutub kardinaalselt. sel põhjusel aktiivsena vananemine ja põlvkondade vaheline solidaarsus on äh, oluliseks teemaks, mis väärivad meie jäägitud tähelepanu. tegemist on teemaga, mis kaasab sotsiaalpoliitika teemasid, tööhõive teemasid, tervishoiu, tehnoloogia, majandus ja nii edasi valdkondi. mitte ainult Euroopa ei vanane, vaid suurenevad ka piirkondade ja liikmesriikide vahelised eri, erinevused. teatud puhkudel on need eri, erisused väga silmatorkavad. aasta kaks tuhat kaksteist Euroopa aasta seadis järgmised eesmärgid, suurendada teadlikkust aktiivsena vajan-, vananemise ehm, kasulikkusest, e-, e-, sooviti stimuleerida arutelusid, pakkuda Euroopa raamistikku ja soodustada tegevusi, mis võitlevad e-, vanusepõhise diskrimineerimise mm, stereotüüpide ja aitavad võidelda mm, takistuste vahel. see teema Äh, oli liikmesriikides äh, väga esil, parimad tulemused saavutati teadlikkuse suurendamise vallas äh, Euroopa Liidu tasandil, aga ka riiklike ürituste kaudu. kaks olulist tulemust olid aktiivsena vananemise indeks ja juhtpõhimõtted aktiivsena vananemise ja soli-, põlvkondade vahelise solidaarsuse teemal üritustel osales palju inimesi ja need said ka rohkelt meedia tähelepanu. aasta kaks tuhat kaksteist äh, Euroopa aasta tugevdas küll poliitika teemas dialoogi, aga see ei olnud sama edukas äh, uute võrgustike loomisel. Nende teemade ähm, ümber oli rohkem arutelu, aga sotsiaalpartnereid ei kaasatud alati piisav, piisavalt ja mm, erasektorit ei kaasatud piisavalt. kokkuvõttes äh, Euroopa kaks tuhat kaksteist aasta aitas äh, mm, tõstatada need teemad äh, poliitika keskmesse ja vahetada riikide vahel positiivseid kogemusi. Euroopa Liidu lisandväärtus ähm, saavutati täna ähm, innovatsioonile, mm, õppimisele, teemade püstitamisele ja nii edasi suurenes äh, aktiivsena vananemise algatuste hulk ja paranesid äh, osaliste oskused ja teadmised äh, tänu sellele Euroopa aastale. on märke sellest, et Euroopa kaks tuhat kaksteist aasta tulemused jätkuvad kauem kui see aasta kestis, vähemalt osa neist jätkuvad äh, palju pikema aja vältel. head kolleegid, meil on aeg äh, käsitleda vananevat elanikkonda võimalusena, mitte äh, koormana. minu soovitused keskenduvad ja arenevad järgmiste nelja teema ümber. kõigepealt tuleb säilitada hoog algsete projektide ähm, tulemuslikkus tuleb ka tulevikus suunata parimate kogemuste vahetamisse. Euroopa kaks tuhat kaksteist aasta käivitas mitmeid häid algatusi ja me peame tagama nende jätkumise ja arengu. ja et võrgustikud jätkuvad, teeksid koostööd, tahaksin ka rõhutada, et äh, koordinatsiooni kolmnurka poliitikakujundajate, nii riiklike kui Euroopa Liidu tasandi omade, kodanikuühiskonna ja erasektori vahel peaks tõhusamaks muutuma. me peame kokku tooma poliitikud, vabaühenduste esindajad, mm, vanemaealised kodanikud ja ka tehnoloogia ja muud professionaalid samuti tuleb arendada hõbedast majandust, see äh, tähendab majanduse tõhustamist, mis äh, aitab vastata vananeva elanikkonna vajadustele, need majanduslikud võimalused, mis tulenevad äh, avaliku sektori ja tarbijate kulutusest suuremisest, toovad kaasa konkreetsete toodete ja teenuste väljatöötamise, mis vastavad üle viiekümne aastaste vajadustele. me peaksime keskenduma ähm, kommertssektori majanduskasvule, samuti sotsiaalsektori ähm, teadusuuringute ja arendustegevusele. mis puudutab äh, ühiskondlikke aspekte aktiivsena vananemise juures, ühiskondlikud aspektid peaksid äh, keskenduma vanemaealistele kes me, on täieõiguslikud ühiskonnaliikmed ja nende osalus igapäevaelus peaks säilima, nooremad põlvkonnad peaksid kokku puutuma vanemaealistega ja peaks olema struktureeritud dialoog nooremate ja vanemate vahel, seda tuleks igati soodustada. samuti tuleks äh, pöörata tähelepanu elukestvale õppele, mis pikas perspektiivis aitab kaasa vanemaealiste Mm, parematele tööhõivevõimalustele. ja neljandaks tuleb võidelda mm, vanusepõhise diskrimineerimise ja stereotüüpide vastu. ja lõpetuseks, kui meie demograafilised muutused mm, peaksid edukalt muutuma, tuleb lahti saada vanusepõhisest diskrimineerimisest, ma ei räägi mitte ainult äh, ligipääsust töökohtadele ja tööjõuturule, vaid ka kõik no, vanemaealiste õiguste kaitsest, kõik ühiskonnaliikmed on haavatavad ja neid on võimalik äh, halvasti kohelda äh, ja nad äh, väärivad eritähelepanu. lõpetuseks tsiteeriksin Euroopa kaks tuhat kaksteist aastast, aasta raportit, kus öeldakse, et aktiivne vananemine tähendab vananemist äh, hea tervise juures ja mm, ter-, täieliku ühiskonnaliikmena, tundes rahuldust oma tööst, äh, olles sõltumatu oma igapäevaelus ja kaasatud äh, ühiskonna tegemistesse. ja minu, minu arvates tuleks käivitada arutelu selle üle, mida on võimalik ette võtta Ähm, jätkamaks äh, seda mm, tegevust, mis äh, sai alguse aastal kaks tuhat kaksteist. head kolleegid, äh, jään ootama teie kommentaare ja ettepanekuid selle raporti koostamise varases etapis, sest ähm, praegu on juttu ikkagi töödokumendist ja samuti kutsuksin üles kolleege INTE töörühmast nende teemadega tegelema. proua esimees, suur tänu! aitäh! Teil on tõepoolest õigus, öeldes, et äh, inimesed äh, täna vananevad palju aktiivsemalt, kuulsin täna naisest, kes on kuuekümne seitsme aastane, ähm, aga soovib saada Ameerika Ühendriikide presidendiks. tema võiks olla eeskujuks sellest, et äh, vanus täna mängib palju väiksemat rolli kui viiskümmend või kuuskümmend aastat tagasi. järgmisena härra Krasnodelski, järgmine varireporter. Äh, aitäh. jagan raportööri arvamust täielikult. Need teemad on tõepoolest väga olulised. meie fraktsioonis toimus töörühm demograafiliste küsimuste arutamiseks. põlvkondadevahelised äh, sidemed ja Euroopa ühiskondade vananemine. aga ma pean teile ausalt öeldes ütlema, et kui ma veel ei olnud Euroopa Parlamendi liige, kui ma olin ainult aktiivne kodanik oma koduriigis, ei märganud ma suurt vahet äh, aastate kaks tuhat kaksteist ja teiste aastate vahel mis puudutab näiteks vanemaealisi inimesi ja põlvkondade vahelist solidaarsust, võib-olla on toimunud igasuguseid huvitavaid üritusi, aga kas need on tõesti mingit mõju omanud sotsiaalsele reaalsusele, ma absoluutselt kahtlen. viimastel aastatel oleme näinud pensioniea tõusu mitmetes riikides, ma ei tea, kas see on õige poliitika, te mainisite Ameerika Ühendriikide presidendikandidaat, alati, aga on ka mm, negatiivseid näiteid mm, tegevusest, näiteks Saksa meedias räägiti ühest kuuekümne viie aastasest naisest, kes ootab viisikuid, ka selliseid asju toimub? ma tahaksin öelda järgmist, Euroopa Liit ja Euroopa peab muutma oma suhtumist vanemaealiste suhtes mainisite, et see on võtmetähtsusega, kui me näiteks võrdleme Ameerika Ühendriike ja Euroopa Liidu liikmesriike, siis äh, Euroopas ähm, diskrimineeritakse vanemaealisi enam. juhiksin tähelepanu kahele aspektile, ähm, mida teie raport ei kajasta. esimest on juba mainitud, nimelt vanemaealiste tegevus ei saa olla neile kohustuslik, me ei saa lahendada mingeid majandusprobleeme sellist, sellise kohustuse seadmisega. kahjuks tihti nii läheb. tihti bioloogiline vanus eri riikides ähm, sõltub ähm, nende riikide arengutasemest osades riikides on vanemaealistel vähem võimalusi saada tervishoiuteenuseid tulenevalt nende vanusest. teiseks tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et vanemaealiste väärikus ja sotsiaalne kaasatus mm, käib mm, osalemise kaudu perekonnaelus ja nende aktiveerimine ei saa tähendada seda, et samal ajal ühiskond äh, võõrandub järjest enam, aga tihti see nii on. sest äh, turu Ähm, sidemed äh, arengust, arengust tulenevalt ja ähm, inimeste vahelistest suhetest see nii läheb. mul on ka üks keeleline kommentaar. aktiivsena vananemine. ma ei tea, ähm, kuidas see kõlab inglise keeles, aga poolakeelne vaste äh, on tõeliselt kole. üks asi on rääkida aktiivne olemisest äh, ka vanemas äh, eas, aga see ei ole ju aktiivne vananemine. me ei saa küll protsessi aeglustada ja nooremaks saada, aga Euroopa Liit äh, tihti pakub välja väga naljakaid mõisteid äh, aga aktiivne vananemine, ma tõepoolest loodan, et me nii aktiivselt tulevikus ei vanane, ma loodan, et raportöör võtab teadmiseks. härra Väidel ALDE fraktsioonist, palun. aitäh, proua esimees. meie hulgas ei ole kedagi kellele ma parema meelega usaldaksin selle raporti koostamise vanemaealiste poliitikate teemadel. aga lubage mul äh, reageerida härra Krasnodemski just öeldule. ka mulle ei meeldi see äh, aktiivse vananemise kontseptsioon. ma eelistaksin passiivset vananemist, et see ei läheks nii ruttu. aga varem või hiljem tabab see meid kõiki proua esimees, on oluline arutada neid teemasid. ja ma olen kindel, et raport kujuneb väga heaks. ma tahaksin esitada väljakutse komisjoni presidendile, kui tema tutvustas oma tööprogrammi võiks ju öelda ka midagi selle kohta, et meil on vaja Euroopa strateegiat reageerimaks demograafilistele muutustele, ma ei ole sellele küsimusele vastust saanud, aga ma loodan, et seda küsimust kuuldi ja IT-komisjoni liikmed on äh, pühendunud äh, nende teemade käsitlemisele ka tulevikus. võrreldes varasema amet, varasemate ametiaegadega ähm, leian, et me arutame rohkem aktiivsena vananemise teemasid, võttes arvesse ka sotsiaalmajanduslikke mm, tingimusi Euroopa kaks tuhat kaksteist aasta raportis äh, märkasin, info kildub, et ainult nelikümmend kaks protsenti Euroopa kodanikest äh, tunneb huvi vanemaealiste vastu. aga paljud neist juba ise kuuluvad sellesse segmenti tõenäoliselt inimesed ei äh, näe ennast äh, vananevatena. ma arvan, et see mm, hulk võiks olla palju suurem kui nelikümmend kaks protsenti. igal juhul olen ma seda meelt, et äh, seda teemat käsitledes jõuame järeldusele, et Euroopa Parlament peab võtma suurema vastutuse tänapäevaste meetmete, poliitikate kujundamise ähm, eest äh, vananeva elanikkonna jaoks. pean silmas seda, et peame tagama meetmed nooremate mm, pensionieelikute tööhõiveks, kes on sattunud, jäänud tööta majanduskriisi tingimustes aga sooviksid äh, endiselt äh, tööd teha. me peame kuidagi edendama nende tööhõivet. nüüd, mis puudutab äh, tervishoiustandarde, need tuleks Euroopa tasandil harmoneerida ja need peaksid olema kõikidele kättesaadavad. veel üks mind huvitav küsimus kas ehk oleks võimalik kehtestada mingisugused ühtsed standardid ja teostada järelevalvet pensionifondide üle. paljud riigid äh, kasutavad pensionifonde selleks, et äh, lappida eelarveauke ja mm, sellel tuleks silm peal hoida. ma arvan, et tegemist on olulise teemaga, mis väärib äh, rohkem tähelepanu lõpetuseks eh, tahaksin paari sõnaga rääkida sellest, eh, kuidas eh, vana, vanemaealised saavad aidata teisi vananejaid. Sloveenias näiteks meil on kuussada, umbes kuussada vabatahtlikku. kes hoolitsevad äh, mm, suure hulga endavanuste eest. Nad aitavad kaasa nende elukvaliteedi säilitamisele ka pärast äh, teatud eapiiri. ehk oleks meil võimalik äh, teha veelgi enamat äh, selleks, et tunnustada nende mm, vanemaealiste omavahelist toetust. peaksime samuti soodustama tasustatud abi osusta-, osutamist, mis annaks võimaluse inimestele mm, selles vallas mm, tööalast rakendust leida. mingid temaatilised aastad minevikus mm, kõige kurikuulsam oli kultuuridevahelise dialoogi aasta. aga erinevad ähm, mm, usulised, äh, kultuurilised vähemused ei ole kuidagi lähenenud, siin ei ole mingeid tulemusi saavutatud. ma loodan, et äh, see konkreetne aasta osutub tulemuslikumaks äh, ähm, ja mõjutab positiivselt Euroopa poliitikate kujundamist pikema aja vältel aitäh! GUE, Roheliste ja FTT ähm, rap-, variraportöörid ei ole saalis kohal, see tähendab, et äh, äh, sõna saab proua Jašlovika, sest äh, nüüd on vaba sõnavõtuvõimalus kõigile. aitäh, proua esimees reageerides äh, härra Krasnodevski öeldule tahaksin öelda, et äh, tean mitmeid äh, kahekümneaastasi, kes tunnevad ennast väga vanana ja tean ka paljusid kuuekümne, seitsmekümneaastaseid inimesi, kes tunnevad ennast väga noorena. ehk siis aktiivne ole, olemine on väga oluline. ja seda tõestab ka mitmete meie liikmete aktiivsus. oluline on säilitada aktiivsust ja reageerimaks Ehm, raportööri väidetele, kui ta tutvustas äh, aasta kaks tuhat kaksteist kohta käivat raportit. kui me räägime põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastast, mäletan, kui rõõmsad me olime, ehm, võttes vastu seda ettepanekut, äh, pühendada see aasta sellele, et äh, parendada suhteid noorema ja vanema põlvkonna vahel mind väga huvitavad selle aasta tulemused ja viljad, te juba ähm, mainisite mõningaid neist ja ma olen väga kurb, äh, kuuldes, äh, et ähm, neid vilju ei ole kuigi palju, võib-olla osa neist ei ole veel küpseks saanud. me peaksime suurendama noorte hulgas teadlikkust sellest, et nad vastutavad oma vanemate ja vanavanemate eest ja äärmiselt oluline on, et nad hoolitseksid äh, oma vanemaealiste mm, sugulaste eest, mitte ainult iseenda laste. kuulasin huviga neid nelja punkti, mis te meile pakkusite ja eriti mm, kuulasin seda punkti, kus te rääkisite jätkumeetmetest, sellest, mm, mida saaks selle projekti järgselt teha ma arvan, et äh, tasub äh, vaadata, kuidas kasutatakse struktuurivahendeid, äh, ähm, kontrollimaks, kas struktuurivahendeid kasutatakse selleks, et põlvkondadevahelisi sidemeid arendada. ma arvan, et neid sidemeid tasub arendada, nad mõjutavad oluliselt meie tulevikku ja mitte ainult meie põlvkonna, vaid ka tulevaste põlvkondade oma kui me vaatame sotsiaalseid investeeringuid, öeldes, et äh, väga oluline on äh, teha investeeringuid äh, sellesse valdkonda, peaksime pöörama tähelepanu nendele meetmetele, mis minevikus enne majanduskriisi ähm, olid väga edukad, näiteks Hollandis olid teatud äh, hüvitisi äh, võimalik saada vanavanematel, kes hoolitsesid oma lastelaste eest pärast pensionile jäämist. taolised äh, instrumendid võivad aidata toetada põlvkondadevahelisi suhteid, samas toetades ka vanemaealisi ja võimaldades neil aktiivsena püsimist meil on ka palju ment-, võimalikke mentoreid ja õpetajaid, äh, kes võiks äh, olla noortele eeskujuks, aga mõnikord äh, ei keskendu nad mitte noorema põlvkonna mm, õpetamisele ja ettevalmistamisele. sest pärast pensionile jäämist, pärast seda, kui nad ise otsustavad olla passiivsed, on nad asendatavad suur tänu, esinaine. kõigepealt äh, me analüüsime Euroopa äh, aastat kaks tuhat kaksteist äh, aasta tulemusi ning kaks aastat hiljem pean kahjuks nentima eelkõnelejate seisukohta, et eesmärgid kukkusid läbi. teiseks on mul kahju, et võib-olla ma sain valesti aru, võib-olla saate mind äh, veenda selle arutelu käigus sellest olukorrast. kui ma raportöörist õigesti aru sain, siis mulle jäi mulje, isegi kui meil majandusprobleeme ei oleks, siis on eesmärgiks äh, meie eakad tööle rakendada Prantsusmaal mäletan ma kaheksakümnendatel aastatel olukorda, kus pensionile mendi kuuekümne viie aastaselt. kaheksakümnendad aastad Prantsusmaal ei ole mingi eelajalooline aeg. tihtipeale need inimesed äh, surid nelja järgneva aasta jooksul. ja nii läks see ka minu isaga ehk siis, kui me inimesed tööle suuname, siis see on veidi äh, äh, imelik. nüüd need äh, neli võtmeküsimust, ma loodan, et ma sain kõigest valesti aru. esiteks see, et meil on vaja inimesi õpetada, me peame inimestele selgitama, et meil on vaja eakad tööle panna, mulle tundub see veider. teiseks ja jällegi loodan, et ma sain valesti aru, räägiti nii-öelda hõbedasest majandusest, ehk siis sellest, et äh, siin maailmas, Euroopas, kus majandusprobleemi ei ole, äh, on võimalik meie eakatel äh, raha teenida. kolmandaks kui on võimalik raha teenida, siis peab see ka kõigile kasul, kõigil seda olema võimalik nautida, ei piisa sellest, et me kaasame ainult noored, kes tööturule tulevad, aga ka noored on vaja kaasata sinna nii-öelda hõbedasse majandusse ja mulle tundub, et sinna on tõesti saavutatud mingi eriline tase ning neljandaks, kirss tordil, selleks, et vältida, et dokument tagasi lükatakse, viidatakse siin diskrimineerimisele. aga siin on see, puudutab diskrimineerimine vanust. meie eakad on vaja kaasata majandusse, lähtudes sellest, et nad on vanad. ma loodan, et te veenate mind vastupidises ja loodetavasti meil aega sellest kõigest rääkida. aga mina pean ütlema, et viiekümne nelja aastasena et igas vanuses on inimestel võimalik valida omale sobiv äh, eluviis, eelkõneleja viitas selle, meil on õigus võtta enda jaoks aega äh, nende tegevuste jaoks, milleks varem ei ole aega olnud, meil on võimalik võtta aega puhkamiseks, võib-olla reisimiseks, võib-olla selleks, et avastada maailma, mis meid ümbritseb. üks eelkõnelejatest ütles ka sellest, et on võimalik äh, ühingutesse astuda ning abistada teisi, kes nagu mina, on sel ajal eakad. ja eelkõige on võimalik võtta endale aega selleks, et tegeleda oma perega ja lastelastega ja ma loodan, et selles vanuses on meil tõesti õigus tööd lõpetada ja õigus lõpetada Euroopa õitsengu loomise projektis, suur tänu! Thank you uh,. The... suur tänu ja kolleeg äh, Mareta soovis ka sõna. suur tänu, esinaine. see, mis mulle kõlama jäi sellest äh, raportist, äh, on tõesti huvitav, et see, et me keskendume sellele, kuidas aktiivselt vananeda, see sõnastus on veidi, veidi barbaarne, aga peab silmas pidama ka positiivseid külgi. see puudutab ka oodatavat äh, eluiga. meie töötajate eluiga äh, elueas on vahe kuue aasta võrra, kui me räägime siin lihttöölistest ja kõrgema tasandi töötajatest. kui me soovime luua võimalused, et meie eakad saaksid olla oma elu äh, nii-öelda peremehed, see ei tähenda siis ainult tööellu tagasitulemist või kohustust äh, seitsmekümne, kaheksakümne aastaselt äh, töötada, nii nagu mõned riigid nõuavad, vaid äh, anda neile tõesti võimalus arendada teatavat kultuuri või tegevusi, mida nad varem ei saanud teha, sest neil ei olnud aega selleks. ning lisaks sellele Äh, nii-öelda olla sidemete loojaks. minu arvates on väga oluline äh, seda vabatahtliku töö nüanssi samuti rõhutada. meie vanemad, meie vanavanemad äh, vananevad üha paremini ja see meditsiini tõttu seda eelkõige ja seda parem, aga me peame endalt küsima, kuidas me saame neid abistada, kuidas luua sellised väärikad tingimused ja see puudutab tihtipeale just äh, meditsiini, kõik, mis puudutab erinevaid ravivõimalusi ja äh, kõiki neid, seda ja see on, juhul kui see on see aktiivne vananemine, siis ma toetan seda, kui see aga tähendab seda, et homme äh, minnakse pensionile või tulevikus minnakse pensionile üha hiljem selleks, et pikemalt töötada, siis äh, minu arvates see, see ei ole õige ning eesmärgiks on luua tingimused, et inimesed seaksid, saaksid aktiivselt vananeda, ehk siis tegeleda oma hobidega, mitte keskenduda ainult tööle. siin viidati ka Ameerika presidendikandidaadile, loomulikult toetan ma seda võimalust äh, aga kui tal oleks neljakümneaastane karjäär autotööstuses, siis ma eeldan, et sel aastal, selles vanuses ta tõenäoliselt enam kutselist karjääri ei tahaks edendada, aitäh! Uh, suur tänu ja lõpetuseks annan sõna härra Kuukanile. tänan, uh, proua esinaine, kõigepealt sooviksin tänada kõiki kolleege panuse eest, mis nad andsid uh, sellesse arutelusse meil on olnud huvitavad äh, mõttevahetused, enne kui me selle raporti nüüd vastu võtame. ma ei lasku siin detailidesse, aga vastan mõningatele kommentaaridele. mind natukene üllatab see, et kolleegidel on probleeme aktiivse vananemise terminoloogiaga. eriti on probleeme siin äh, jah, tõesti Poola kolleegidel aga pole Slovakkia keer on ometi sarnased. Äh, aktiivne starnutše Slovakkia keeles. Äh, kõik saavad aru, mida mõeldakse, aga kui te tahate korrigeerida sõnastust poola keeles, siis ärge tõlkige sõna sõnalt. Äh, antud juhul see võib-olla nii suureks probleemiks ei ole, aga mõned lühendid mis on tõlgitud öö, äh, otse inglise keeles, näiteks slovakkia keelde ei kõla eriti hästi, näiteks äh, välisteenistuse lühend slovakkia keeles äh, siis öö, kõlab lausa kriminaalselt, nii et ärge kasutage sellist öö, otsetõlget, eriti lühendite puhul. ma olen nõus sellega, mida ütles öö, Danuta ma tean paljusid inimesi, kes on seitsmekümne viie aastased ja tunnevad ennast endiselt aktiivse ja noorena, aga samas mõned kahekümneaastased poisid ja tüdrukud äh, tunnevad ennast üsna vanana. sünniaeg on number paberil, see ei iseloomusta inimest äh, põhjapanevalt ja mis puudutab kuuekümne seitsme aastast naist, kes on äh, USA presidendikandidaat, tema loomulikult selle valdkonnaga tegelenud juba pikemat aega, nii et ei ole mingi üllatus, et ta selle teemaga edasi läheb, aga keegi kuskilt autotööstusest ei tuleks selles vanuses ühtäkki presidendiks äh, kandideerima. ja kui keegi tahab väita, et kuuekümne seitsme aastane on vanur, siis tuletage meelde, kui vana oli Ronald Reagan. ja tema võitis külma sõja Nõukogude Liiduga. ta oli isegi üle seitsmekümne aasta vana. nii et äh, ärge pidage siin vähetähtsaks kuuekümne seitsme aastast äh, naist. ilmselt ta üllatab meid kõiki. ma hindan väga Danuta panust, ma olen temaga nõus, aga mis puudutab härra Marteni, siis äh, ma arvan, et äh, meil peaks siin olema hea arutelu ja siis me saame asju selgitada. kahele prantsuse kolleegile ma ütlen järgmist. me ei taha selle raportiga sundida eakaid tööle minema, aga kui inimesed on valmis võimeliselt füüsiliselt heas äh, vormis, siis ei tohiks neid diskrimineerida lihtsalt sellepärast, et nad on vanad ja asendada neid noortega. nii et äh, ma arvan, et äh, tuleb anda inimestele võimalus, kui nad seda soovivad, mitte sundida neid ähm, või panema neid kõrvale. Ähm, seda me räägime diskrimineerimisel elukvaliteet on loomulikult väga oluline eakate elukvaliteeti tuleb äh, parandada. kui neile isegi vähekene vastu tule midagigi nende jaoks teha, siis nad on selle eest äh, väga tänulikud. me ei peaks siin äh, panema paika mingisuguseid filosoofilisi äh, põhjapanevaid konstruktsioone, vaid meil tuleb rääkida siin konkreetsetest asjadest, mis teevad eakate elu paremaks ja nad kindlasti hindavad äh, siis seda kõrgelt. kui keegi arvab, et selle raporti eesmärgiks on sundida inimesi kauem äh, töötama, siis ei. kui inimesed tahavad elu nautida, siis äh, andkem selleks võimalus aga ärgem seadkem reegliks seda, et kui sa oled viiskümmend, kuuskümmend või seitsekümmend, et siis sa pead lõpetama töötamise. kakskümmend viis protsenti minu äh, koduriigi äh, töövõtjatest, kui nad saavad viiekümne aastaseks, äh, siis nad vallandatakse sellepärast, et nad on tööandja jaoks ühtäkki liiga vanad. me peaksime suunama eakaid rohkem äh, mitte ainult äh, tegelema kultuuriliste tegevustega, vaid, äh, vaid andma neile ka võimalust äh, töötada. nii et suur tänu veel kord kõigile, ma arvan, et arutelud olid meil siin head, me selgitasime aspekte, mis muudavad selle raporti vastuvõetavaks, mitte küll kõigile, see pole võimalik, aga me siiski loodame, et see raport kajastab meie komisjoni enamuse arvamust, suur tänu! tänan, härra Kukan. kahekümne kaheksandal mail vaatame läbi raporti projekti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kolmas juuni kaksteist null null. muudatusettepanekute läbivaatamine kahekümne kolmandal juunil ja kuusteist, viisteist, kuusteist juuli on äh, hääletus tööhõivekomisjonis. Läheme nüüd edasi viimase päevakorra punkti juurde Eurofondi ettekanne teemal, kuidas liikmesriigid kasutavad võimalust mitte järgida tööaja direktiivi. ja ma annan äh, nüüd äh, sõna Eurofondi esindaja härra Jorge Abritale. palun kui te olete valmis. ja seal te oletegi, ma ei näinud teid kohe, palun. tänan, äh, proua esinaine. suur tänu selle võimaluse eest äh, tutvustada teile mõningaid äh, uurimusi, mis me oleme viimasel ajal läbi viinud, daamid ja härrad, mul on suur hea meel esindada siin Eurofondi ja rääkida teile teemal, mis puudutab töö ja elutingimusi ja seda, kuidas äh, liikmesriik kasutavad võimalust mitte järgida tööaja direktiivi. minu äh, ettekanne räägib lühidalt äh, tööaja direktiivi taustast, räägib sellest, millised on olemasolevad võimalused seda direktiivi mitte järgida räägib konkreetsetest äh, sätetest. me oleme viinud äh, läbi omapoolseid uurimusi ja jätkame nendega. me vaatame, kuidas kasutatakse võimalust mitte järgida direktiivi, kasutame äh, vabandust, juhime tähelepanu sellele, milline on selle mittejärgimise ulatus ja kindlasti hea meelega arutleme teiega ka sel teemal täna kui nüüd vaadata nõukogu direktiivi kaks tuhat kolm äh, murd kaheksakümmend kaheksa tausta, siis seal äh, pannakse paika tööajale kehtestatavad nõuded äh, lähtuvalt töötajate tervise ja ohutuse nõuetest, nii et tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal pandi paika siis raamdirektiiv, mis puudutas tõesti ainult tervishoidu ja tööohutust ja seal äh, kutsutakse üles liikmesriike tagama õigusi kõikidele töövõtjatele, pannakse paika maksimum töönädala pikkus, äh, miinimumpuhkuse aeg ja samuti miinimum tasustatud puhkuse aeg. Need õigused siis on selles direktiivis sätestatud antud äh, direktiiv äh, võeti vastu äh, koostöös Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel lähtuvalt artiklist sada viiskümmend kolm punkt kaks. samas kohus on öelnud, et maksimaalne tööaeg tasustatud puhkus ja minimaalne puhkuseaeg on äh, ühenduse sotsiaalse õiguse osad. nii et need peavad ka kehtima kõikidele töövõtjatele Euroopa Liidus. siinkohal tuleb toonitada ka põhiõiguste hartat, mis äh, sätestab, et äh, töötingimused peavad olema õiglased ja tsiteerin sealset lõiget üks, igal töövõtjal on õigus töötingimustele, mis austavad tema tervist, ohutust, väärikust ja lõige kaks ütleb, et igal töötajal on õigus et oleks sätestatud maksimumtööaeg, päevane ja nädalane puhkeaeg ja iga-aastane tasustatud puhkuse aeg. ehk siis äh, need on kõik äh, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kirjas olevad õigused. kui nüüd vaadata neid elemente ja direktiivi lähemalt, siis me näeme, et on võimalused mitte järgida neid põhimõtteid, äh, kasutada erandeid lühidalt juhin teie tähelepanu artiklile seitseteist, kus on toodud ära erandid spetsiifilistes olukordades ja artikkel kaheksateist, see tähendab erandeid, mis on sisse viidud kollektiivlepingute kaudu, artikkel kakskümmend kaks punkt üks, sellele me keskendume täna, Äh, see on siis liikmesriikide võimalus mitte järgida töödirektiivi artiklit kuus ja see puudutab maksimaalse töönädala pikkust ehk äh, seda, et ükski töötaja ei peaks töötama kauem kui nelikümmend kaheksa tundi nädalas, kaasa arvatud ületöö. Äh, nii et artikkel kakskümmend kaks punkt üks, vabandust, lühidalt siin on meil öeldud, et äh, liikmesriigid võivad otsustada järgida selle artikli äh, sisu, kui nad tagavad, et äh, on kokkulepe töötajaga, kus töötaja lubab seda erandit, kus ta nõustub, et maksimaalse töönädala äh, aja ületamine ei toimu tema tahte vastaselt. tööandjad peavad vastavad lepingud sõlmima töötajatega ja tegema need kättesaadavaks ka tööinspektoritele ja seal tuleb kindlasti äh, täpselt välja tuua, kui palju töötajaid ja millised töötajad äh, ei järgi siis seda maksimaalse nädalase tööaja nõuet edasi, esimene küsimus, mida me esitame, on see, et kas on olemas teatud piirangud, et äh, kui ületatakse neljakümne kaheksa tunni piir, et siis kui kaugele võib minna. tegelikult siin piire ei ole, direktiiv ei pane paika töötundide piiri, milles äh, töö võtjad võiksid tööandjatega kokku leppida. samuti ei täpsustata äh, võrdlusperioodi, ehk siis, et kas see olukord võib kesta ühe nädala, kaks kuud või aasta. ei ole mingisugust täpsustust. siiski, kui nüüd vaadata direktiivi lähemalt, siis on kaks kaudsed piirangud, kõigepealt seitsekümmend kaheksa tundi nädalas, sellepärast et äh, tööaja direktiivi kohaselt peavad äh, töötajad puhkama vähemalt üheksakümmend tundi nädalas ja kui võtta see äh, arv maha nädala tundide koguarvust, milleks on sada kuuskümmend kaheksa tundi, siis me saamegi äh, arvuks seitsekümmend kaheksa tundi nädalas. nii et selline kaudne piirang on olemas ja teine kaudne piirang seisneb selles, et tuleb austada äh, töötajate õigust äh, turvalisusele ja tervisekaitsele. tööinspektorid võivad äh, keelata töötajal töötamise, kui see läheb vastuollu nende põhimõtetega siin tekib muidugi küsimus, et kas äh, saab viidata raamdirektiivile, kuidas seda täpselt teha. ühesõnaga, meile tundub, et praktikas äh, seda võimalust tööinspektorid siiski äh, kasutanud eriti ei ole. on mitmeid uurimusi, mis on läbi viinud ka minu organisatsioon Eurofond ja me oleme leidnud seose selle vahel, et kui tehakse pidevalt ületööd, siis on raskem saavutada tasakaalu töö ja eraelu vahel, töötajatel on suurem stress ja esineb ka rohkem tööõnnetusi ja terviserikkeid. nii et äh, on väga palju näiteid selle kohta, et kui pikaajaliselt teha ületööd, siis äh, töötajate tervis saab kahjustatud ma tahaksin siinkohal tänada teid äh, tööhõivekomisjonis, et te palusite meilt äh, uurimust äh, uuendada ja täpsemalt vaadata seda, kuidas liikmesriigid kasutavad võimalust mitte järgida tööaja direktiivi ja millist mõju see töötajatele avaldab. me kasutasime metodoloogiat, mis äh, põhines põhiliselt äh, konsulteerimisel äh, Eurofondi võrgustike osalistega ja me esitasime neile põhiliselt neli küsimust. kas äh, võimalus mitte järgida direktiiv on olemas, kas seda rakendatakse, küsisime, kas on andmeid selle mittejärgimise võimaluse rakendamise kohta, küsisime, kas on uurimusi Äh, sellise võimaluse rakendamise mõju kohta ja küsisime, millised on äh, aktuaalsed arutelud sel teemal. Leid- ja jõudsime väga huvitavatele tulemustele. me võime riigid jagada kolme osasse. kõigepealt äh, riigid, kus see võimalus mitte järgida tööaja direktiivi on lubatud ja kus seda äh, on võimalik rakendada Bulgaaria, Küpros, Eesti, Malta ja Ühendkuningriik on äh, selles grupis ja siis on riigid, äh, kus äh, selle võimaluse kasutamine on lubatud, aga piiratud. Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Läti, madalmaad Poola, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja siis on kolmas grupp, kus äh, liikmesriigid on öelnud, et nad ei kasuta antud võimalust ja seal on Austria, Horvaatia, Taani, äh, Soome, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, äh, Rootsi põhimõtteliselt siin on nüüd selle kaardi peal näha kolm erinevat olukordi, olukorda, annan teile võimaluse vaadata seda kaarti ja oma riik üles leida. suurem osa riikidest need oranžid on äh, need riigid, mis lubavad äh, seda võimalust äh, kasutada, aga piiratud määral ja nendes riikides see erand, mida tehakse, kehtib vastavalt rohkem meditsiinisektoris, eriti hädaabi osutavat sektoris. seal on enamasti tegemist siis valves oleku ajaga töötajad peavad olema valvel, valmis, kui neile saadetakse kutse, kui on vaja, et siis nad asuvad tööle. ühesõnaga, seal on tegemist äh, olukorraga, kus äh, tööjadirektiivi mittejärgimine on piiratud äh, konkreetsete selgete eranditega ja seal on näha nüüd ekraanil äh, detailid äh, nende riikide kohta. juhin tähelepanu Tšehhi Vabariigile ja Hispaaniale, sellepärast et nendes kahes riigis on äh, rakendatud seda erandit tervishoiusektoris, aga seal nad on võtnud tarvitusele ülemineku sätte. vahepeal on nüüd olukord selline, et need üleminekusätted on aegunud ning äh, nii Hispaanias kui ka Tšehhi Vabariigis äh, see võimalus mitte järgida tööaja direktiivi on aegunud. teiseks, äh, mida me teame selle erandi rakendamise mõjudest põhiarutelud toimusid paar aastat tagasi, nüüd on aasta kaks tuhat viisteist ja me eriti ei tea, millised on mõjud. ainult Ühendkuningriigis on tehtud kaks tuhat üksteist äh, töökoha mm, teemaline uurimus ja on äh, aastast kaks tuhat kolmteist aktuaalsem uuring Austriast, mille tellis Austria meditsiinikoda ja seal uuriti, kui palju tehakse ületööd ja selgus, et arstid töötasid keskmiselt viiskümmend üheksa tundi nädalas. see oli aastal kaks tuhat kuus ja see töö tundide arv vähenes aastaks kaks tuhat kaksteist viiekümne neljale töötunnile. arstilt küsiti, kui palju tunde te sooviksite töötada ja vastati, et nelikümmend kaks tundi. ja päris suur hulk äh, arste, seitsekümmend kuus protsenti, ütles, et äh, nad äh, sooviksid äh, vähendada selliseid olukordi, kus nad peavad töötama kakskümmend viis tundi järjest. see tähendab siis seda, et Austrias on palju arste, kes peavad nii kaua töötama. kui nüüd vaadata meie andmeid aastast kaks tuhat kümme, siis äh, on näha seos selle vahel, kas on võimalus seda erandit kasutada ja kas on siis ka palju üleaja või ületundide tegijaid? ühesõnaga on äh, selgelt näha, et äh, sinistes riikides, kus see võimalus on lubatud ja kus seda aktiivselt kasutatakse, seal on palju äh, ületunnitööd, keskmine on olukord oranžis sektoris ja samas äh, rohelised äh, riigid valdavalt äh, näitavad vähem üleajatööd, jällegi Rumeenia ja Kreeka erinevad muudest rohelise grupi riikidest. ühesõnaga see, kas liikmesriigid lubavad kasutada võimalust mitte järgida tööaja direktiivi või mitte, see ei mõjuta põhjapanevalt seda, kas äh, ületunnitööd riigis ka tehakse laialdaselt või mitte. mis puudutab nüüd äh, aktuaalseid arutelusid, siis äh, liikmesriigid, mis ei luba direktiivi mittejärgimist, nendest ainult mõningatel on äh, probleeme. Austria näide siinkohal. esimesel jaanuaril kaks tuhat viisteist võeti vastu haigla tööaja seadus, mis annab võimaluse arstidele loobuda neljakümne kaheksa tunni piirist, aga ületundide arv piiratakse kuuekümne tunniga nädalas ja nad tahavad äh, jõuda aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, kaks või kaks tuhat kakskümmend üks neljakümne kaheksa äh, tunnini, nii et Austria ütles, et nad rakendavad seda erandit selle aasta algusest eesmärgiga vähendada maksimaalset piiri aastani kaks tuhat kaksteist ja Horvaatias valu, valitsus pidas arutelusid äh, sotsiaalpartneritega sel teemal, kas muuta paindlikumaks töösuhted Horvaatias, on ka huvitavad näited Iirimaalt, Kreekalt ja Itaaliast. Nende peale on kaevatud äh, komisjon on kaevanud äh, nende peale Euroopa kohtusse, kuna nad ei olnud kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega, mis puudutab siis äh, tööapiiranguid äh, arstidele tervishoiusektoris ja Tšehhis, nagu ma juba ütlesin, aegusid ajutised sätted äh, kaks tuhat viisteist, aga tundub, et äh, ületunnitööd tehakse seal sektoris endiselt edasi, meditsiinisektoris siis eelkõige Prantsusmaal. eelmise aasta lõpus streikisid äh, tervishoiusektori praktikandid äh, selle vastu, et nad peavad töötama üle kuuekümne tunni nädalas kohati. ja siin nüüd mõningad äh, lõppmärkused, mis puudutavad meie uurimust, ehk siis vähe on muutunud äh, aastast kaks tuhat kümme. seadusandlus ei ole olukorda tugevalt muutnud. me ei tea praktikast väga palju. me peaksime võtma ühendust ehk erinevate allikatega, et veelgi rohkem infot saada ja siinkohal oleks oluline teada, millistel tingimustel neid erandeid rakendatakse, milline on ajaperiood, nii et me sellest väga palju ei tea ja oleks oluline seda lähemalt uurida. me teame igal juhul seda, et äh, ületunnitöö mõjutab negatiivselt töötajate tervist ning töö ja eraelu ühildamist. nii et võib öelda, et äh, ajapiirang on kasulik äh, nii töövõtjatele kui ka tööandjatele, kuna ületunnitöö äh, toob enda kaasa ka ebatõhusama töö. osad küsimused on sil-, siiani vastuseta, ehk siis äh, mida katavad need erandid, kas äh, need käsitlevad töötajat või need erandid käsitlevad konkreetset lepingut? üks leping võib ju haarata või hõlmata mitmeid töötajaid ja siis äh, võib äh, olla meil olukord, et me räägime palju suuremast hulgast inimestest. pädevad asutused tööinspektorid, kas neil on tegelikult äh, võimalik kontrollida neid äh, erandeid? olemasolevad andmed viitavad sellele, et siinkohal võib olla probleeme ja me peaksime seda küsimust lähemalt uurima. lõpetuseks oleks äh, olulisem teada rohkem sellest, miks riigid on läinud seda teed, et inimestele võimaldatakse neid äh, erandeid, osades riikides äh, on see seotud sellega, et inimeste palgad on väga madalad ja kui nad teevad ületunnitööd, siis nad lihtsalt äh, teenivad rohkem. ühesõnaga, põhisõnum seisneb selles, et me peame siin rohkem süvitsi minema, et saada veelgi rohkem infot selle kohta, äh, kuidas rakendatakse võimalust mitte järgida tööaja direktiivi. ja siin äh, slaidi peal on näha nüüd ka mõned äh, publikatsioonid meie poolt, mis puudutavad tööaega ja seda, kuidas pikem tööaeg mõjutab töötajate tervist juhin teie tähelepanu ka projektidele, mis meil peagi käivitavad, mis puudutab Euroopa töötingimuste uurimust äh, kaks tuhat viisteist, mida praegu läbi viiakse. ja siis me saame ka lähemalt uurida seda, äh, kuidas on omavahel seotud pikk tööaeg ja mõju töötajale aitäh teile ja nüüd annan sõna soovijatele, Tedi Ranke kõigepealt suur tänu, proua Sinane, aitäh selle väga huvitava esitluse eest. väga tähtis on see, et meie tööhõive komisjonis seda teemat arutaksime, ma tahtsin tõstatada mõned küsimused mis minu arvates on väga huvitavad. esiteks see, mis puudutas seda kaarti, mida te meile näitasite, need, kes on otsustanud äh, seda lähenemist mitte järgida, siis see oli väga värvikas kaart. kas te uurisite ka seda, kuidas see puudutab, äh, kas seal on mingi seos sotsiaalse mudeli vahel, sest mulle tundub, et osade riikide puhul mulle tundus, et seal mingit kindlat seost ei ole, aga võiksite võib-olla seda kommenteerida ning lisaks sellele, kas teil on mingeid poliitilisi järeldusi, mida võiks teha, eh, mil see diskursus eh, sellega seondub ning teiseks, Hispaania ja Tšehhi Vabariigi olukord. Te ütlesite, et eh, nende üleminekuaeg on läbi, kas te olete uurinud, milliseid strateegiaid nad rakendavad, eriti mis puudutavad tervishoiu valdkonda ning seda, kui edukad need strateegiad on, aga lisaks sellele ka, mis puudutab teisi riike, millised strateegiad on töötanud äh, tööaja direktiivi rakendamisel. ning lisaks sellele on mul küsimus, mis puudutab valdkondade vahelist äh, kokkulepet. tervishoiusektor on teie äh, sõnade järgi see, kus kõige enam seda erandit rakendatakse, kus on piiratud mittejärgimine kas on teisi äh, sektoreid, kus te olete pannud tähele sellist olukorda ning kuidas sellega tegeletakse? kas on mingid valdkondadega äh, seonduvad kokkulepped? ning viimane küsimus, kuna tervishoiusektor on üks väga olulisi sektoreid, kas te olete hinnanud seda, kuidas mees- ja naissoost töötajaid mõjutab erinevalt äh, see mittejärgimine? sest me teame, et eriti just tervishoiusektoris on väga palju naissoostöötajaid ja võib-olla saaks täpsemalt vaadata, kuidas see mõjutab erinevalt mehi ja naisi. suur tänu, proua Steinruck, palun. ja, ja suur tänu selle teabe eest, mis on kindlasti väga oluline meie edasisteks aruteludeks siin komisjonis. minu esimene kommentaar ei ole seotud äh, teie poolt antud infoga, aga mul on küsimus, et äh, kuivõrd äh, olemasolevat direktiivi ja Euroopa Kohtu otsuseid praegu liikmesriikides üldse rakendatakse me peame seda infot teama, teadma enne, kui me lähme oma töödega tööaja direktiivi teemal edasi. Te mainisite, et pikem tööaeg omab mõju töötajatele, aga meditsiinisektoris loomulikult on nendel pikematel tööaegadel mõju ka tarbijatele kas teie arvates oleks vaja rohkem reguleerida, et kõiki osalisi kaitsta, näiteks et kaitsta arste kutsehaiguste eest ja samas patsiente selle eest, et äh, ületöötanud äh, arstid äh, ei ole võib-olla siis enam kõige paremad kirurgid ja nii edasi minu jaoks äh, on ka palju vastamata küsimusi, nagu ka teie jaoks ja üks vastamata küsimus seosneb äh, selles, et kuivõrd äh, seda erandivõimalust kasutatakse ja mis need põhjused on? majanduslikud põhjused, kas teie arvates on veel mingeid teisi aspekte, mis on prevaleerivad? ja erandit kasutatakse ju ka väga erinevalt kas on olemas äh, teavet või dokumente selle kohta, et artiklist kakskümmend kaks punkt üks ei peeta kinni, ehk siis sellest, et töövõtja peab olema nõus. ja kuidas liikmesriikides olukord selles valdkonnas on? ja lõpetuseks, kas te olete sellel arvamusel, et äh, erandi võimaldamine ülipikkade tööaegadega läheb vastuollu Euroopa põhiõiguste hardaga. suur tänu. härra Bashir, palun järgmiseks. suur tänu selle tehtud töö eest, mis puudutab äh, tööaja direktiivi mittejärgimist, äh, valimist äh, ja ma pean ütlema, et teie raporti tulemused äh, ei ole mulle üllatuseks ega äh, ka minu fraktsioonile. algusest peale on olnud selge, et tegemist ei ole valdkonnaga, kus Euroopa tasandi seadusandlus on elujõuline, praktiline või soo-, liikmesriikide poolt soovitud seda nägime me paljudelt liikmesriikidest, kes äh, seda otsustasid mitte järgida ka selle vastuvõtmisel tänaseks teame me, et isegi selles kaheteistkümnes liikmesriigis, kes täielikult direktiivi rakendavad, vähemalt pooles osas ei rakendada seda siiski. lisaks liikmesriikides, kus on välja antud erinevad era-, üleminekuajad, mis on äh, kehtivuse kaotanud, ei ole suutnud neid sätteid rakendada. Austrias, kus mit, eh, neid eh, olukordi ei jää, mitte, ei järgita, ei ole töötajad rahul oma olukorraga. kui me vaatame neid, kes töötavad nelikümmend kaheksa, enam kui nelikümmend kaheksa tundi nädalas, siis ei ole see nendes liikmesriikides, kus kasutatakse seda mittejärgmisest, kus suur osa töötajaid sellest kauem töötavad see on väga paljastav. ma arvan, et sellest võime me teha selgeid järeldusi. meil on palju tööstusi ja sektoreid, kus meie mandril on palgatud töötajaid erinevatel viisidel. vastuvõtmisel nähtavad äh, raskused ning rakendamisel nähtavad äh, raskused selle halvasti kujundatud direktiivi osas näitavad, et kõigile üks lahendus ei ole elujõuline. olles seda pikalt analüüsinud, kas te ei ole nõus, et selle valdkonna seadusandlus oleks parem jätta liikmesriikide tasandile. suur tänu. Äh, härra Mart Tähen, palun. suur tänu, proua esinejana. aitäh selle tutvustuse eest ja aitäh sellest, et olete keskendunud äh, selle uurimuse tutvustamisele, eriti mis nüüd puudutab selle mõjuga tervisele mõned äh, küll teevad, heidavad nalja töötajate tervise osas, aga tuletaksin meelde, et eelmises elus mitte nii kaua aega tagasi nägin ma töötajaid, kes olid sattunud raskustesse ja kui neil anda võimalus, siis töötaksid nad isegi nelikümmend tundi järjest, mitte sellepärast, et neile meeldis see töö või et neil oli lõbus, vaid sellepärast, et neil oli vaja lihtsalt raha teenida. ja siin on vaja neid kaitsta, kui anda neile kõik need võimalused, siis äh, kasutatakse seda ära, kuidas võimalik. Need, kes töötajate tervise üle nalja heidavad, siis tahaksin teile tuua mõningaid näiteid, mis puudutavad äh, tootlikkust. Teie analüüsist äh, tuli selgelt välja, et riigid, kes kasutavad seda mittejärgimist, ei ole tingimata need, kus on kõige parem konkurentsivõime ehk siis siin te näitate üsnagi lihtsalt, et ei ole mingisugust äh, seost tööaja ja konkurentsivõime ja tootlikkuse vahel. ja mina kinnitan seda ja kinnitan seda sellepärast, et ma koostan Euroopa tööstuse arengu äh, tuleviku äh, raporteid kaheksa riigi näitele, ma olen külastanud teatud tööstuse näiteid ja seal, kus töötatakse vähem, on tegelikult nad kõige konkurentsivõimelised ja kõige tootlikumad, näiteks Saksamaal, äh, Prantsusmaal mõned ettevõtted, mõned suurettevõtted äh, Hispaanias või Belgias ja seda sellepärast, et tegemist on ettevõtetega, kes on väga palju investeerinud, investeerinud töövahenditesse aga samas ka väga palju töötingimustesse ning äh, töövõtjad, keda koheldatakse, koheldakse hästi, äh, on palju tootlikumad ja seega tuleb loobuda klišeedest, äh, millele viidatakse ja olen nõus sellega, mida Juta ütles. ka mina olen näinud neid töötajaid, kes on jäänud haigeks ja on mingil hetkel pidanud pöörduma erakorralisse meditsiiniasutusse ja, ja, ja kus tegelikult need töötajad lõputuid päevi järjest peavad töötama pühapäeva õhtul kakskümmend kolm null null Prantsusmaa erakorralises asutuses eh, tõenäoliselt ei, ei, ei ole teil ühtegi arsti või käest võtta, sellepärast et nad on lihtsalt liiga väsinud, mitte et nad ei tahaks tööd teha. me peame vastutama töötajate Äh, tervise eest ning liigne äh, tööaeg ei ole kuidagi seotud konkurentsivõime ja tootlikkusega, suur tänu. proua Zuber, palun. aitäh, ma tahtsin komisjoni teavitada, et me kohtusime ja arutasime seda teemat hiljuti me ei tea, milline saab olema direktiivi, praeguse direktiivi tulevik, arvestades olemasolevat teavet, järeldasime me, et jõustatud direktiiv äh, sisaldab äh, tingimusi, mis seavad ohtu töötajate tervise ja töötingimused. see neljakümne kaheksa tunni piirang tähendab seda, et töötajad äh, peavad tihtipeale töötama pikka aega väga intensiivselt järjest. seega see mittejärgimise võimalus ainult äh, täiendavalt äh, süvendab äh, seda sekkumist psühhosotsiaalsed riskid tege-, teevad meile praegusel hetkel muret. veelgi enam, taaskord äh, lubame me erandeid äh, ja mm, töötervishoiu nõrku reegleid töökohtadel. kollektiivsed äh, lepingute võimalus peaks sisse jääma, sest selle eesmärgiks on reguleerida erandeid äh, igas äh, valdkonnas ja sellepärast see võimalus sisse toodi ja sellepärast äh, seda kasutatakse. selleks, et tagada, et töötajatel oleks parem läbirääkimiste positsioon. me ei leia, et on vaja sellest kaugemale liikuda lisaks sellele tehti mitmeid ettepanekuid, mis rõhutavad, kui oluline on tööaja vähendamine, samal ajal töökohtade säilitamine ja palkade säilitamine. ja sellega peaks saama vähendada töötust. suurem hulk erandeid äh, Äh, rakendatakse, mul ei ole neid konkreetseid näiteid käepärast, aga need erandid äh, võivad äh, viia praeguse töötuse määra halvenemiseni. loomulikult me tahame tööaega vähendada, mitte ainult praktilistel põhjustel, aga ka seetõttu, et varasemas perspektiivis on töötajad väiksem töötamine andnud neile rohkem vaba aega ja see on kõigile kasulik. proua Jašloviga aseesimees, palun. suur tänu. mina sooviksin küsida, kas teie uurimuses analüüsisite te ka seda, mil määral mittejärgimise klauslit kasutatakse kollektiivlepingute osas ja milliseid järeldusi sellest võib teha. lisaks sellele, kuigi see ei olnud teie uurimise teema, aga võib-olla analüüsisite ka seda, millised on direktiivi nõrkused. me keskendusime siin mitte järgmise klauslile, aga võib-olla oli seal ka muid sätteid, mis on selle nõrkuseks, aitäh! suur tänu teile kõigile küsimuste eest ja nüüd ma loodan, et härra Cabrita saab anda meile lühikesed vastused nendele küsimustele. suur tänu, jah, kõigile nendele küsimustele. mul on hea meel selle üle, et nii palju küsimusi esitati, sest see tõesti näitab, kui huvitav see teema on ja kui oluline see on poliitilises arutelus. kui nüüd alustada sellest kaardist, kui me vaatasime seda sotsiaal seda ühiskonnamudelit, ei, tõesti mitte, me vaatasime, millised on need süsteemid, eriti just seosed äh, kollektiivlepingutega ja kui palju on võimalik äh, kollektiivselt äh, töötajatele kaitset luua. seega kollektiivläbirääkimiste roll võib-olla peaksime sellele tähelepanu pöörama, sest see tõesti on meie pädevuses äh, aga ma arvan, et äh, see sotsiaalkaitsesüsteemide analüüs oleks tõesti väga hea, igal juhul tegemist oli väga esialgse väikese uurimusega, selle raporti raames seda arvesse ei saanud võtta, aga igal juhul võtaksin selle tulevikus äh, käsitlemisele. nüüd, mis puudutab Hispaania ja Tšehhi Vabariigi olukorda, strateegiaks on äh, toime tulla nende sätete kehtivuse lõppemisega. Hispaania puhul pean ütlema, et äh, sealt me veel teavet ei saanud ja ma nõuan äh, täiendavalt neid andmeid, aga Tšehhi Vabariigi osas me teame seda, et need pikad töötunnid jätkuvad, mitte järgimist rakendatakse, kuigi see on ebaseaduslik nii palju, kui me teame, siis nii tervishoiu kui ka tööjõuministeerium on olukorraga kursis ning nad on kasutusele võtmas sätteid, et olukorraga tegeleda. aga tegelikkus on ikkagi selline, et inimesed teevad pikki töötunde, eriti just meditsiinivaldkonnas on see nii mitmed küsimused puudutasid valdkondadega seonduvaid ähm, lepinguid, kas on ka muid valdkondi, nagu ma ütlesin, siis põhimõtteliselt puudutab see tervishoiuvaldkonda, teised erakorralised sektorid on need valdkonnad, kus on vaja väga pikka valvesolekut. see on riigiti erinev, aga põhiliselt puudutab see siis tervishoiu või siis erakorralisi äh, olukordi, näiteks nagu tuletõrjed äh, ja nüüd äh, soopõhine analüüs, see on suurepärane idee, vaatame, kas meil on selleks vahendeid ja aeg. see kindlasti on midagi, mille paneme kirja. Eurofondis on meil ka soolise võrdluslikkuse lähenemine ja, ja tavaliselt käsitleme neid ja ka selles võtmes kindlasti vaatame, kas me saame selle äh, Äh, lähenemise sisse tuua, isegi kui mitte seda täielikult ähm, kogu ulatuses arendada. nüüd, mis puudutab äh, rakendamise mõju, kas on uurimusi tööaja direktiivi rakendamise kohta laiemalt, siinkohal pean ütlema, et see ei ole meie roll, see roll on antud analüüsiks Euroopa Komisjonile, Euroopa tööaja direktiivis on ära toodud sätted, mis ütlevad, et komisjon peab nõukogule ja parlamendile regulaarselt aru andma tööaja direktiivi toimimise kohta. ja seega teeksin ettepaneku, et seda ära oodata, ma tean, et komisjonis on hetkel käsitlusel kaks olulist uurimust selles osas ja vaatame, millised on äh, nende tulemused nüüd mõju tervisele äh, ja mittejärgimise puhul äh, patsientidele, see on küsimus, see on see miljoni dollari küsimus. probleem on selles, mil määral me tahame jätkata sellises olukorras, kus kaheteistkümnes, üheteistkümnes riigis tervishoiusektoris lubatakse arstidel ja teistel töötajatel äh, tegutseda, töötada kauem, kui maksimum äh, tööaeg nädalas ette näeb. me ei tohiks unustada, et tööaja direktiiv ei puuduta tõre-, tööaega, vaid, vaid töötajate tervist ja ootust ja see võib mõjutada ka nende kliente ehk siis patsiente. ma olen täiesti sellega nõus ja tahaksin tähelepanu pöörata sellele, et teatud riikides noored arstid, kuna nad on oma karjääri alguses, siis nad tahavad pikem, kauemalt töötada, sest nad tahavad kiiresti saada rohkem kogemust ja samuti ka rohkem teenida, sest karjääri alguses on tasu madal. ehk siis seal on ka üksikisiku tahe niiviisi käituda. kes aga neid enda eest peab kaitsma, selleks, et nad ei töötaks liiga palju tunde, see on samuti küsimus see puudutab nende otsuste tööandja ja töötaja vahel, seega sotsiaalpartnerid otseselt sellega seotud ei ole. nüüd äh, mittevastavus ma, see on väga huvitav ja ma tean, et komisjoni huvitaks samuti see info. see on üks olulisemaid äh, teemasid. kui kaugele minna? see, mis me senini oleme näinud, on see, et riiklikud sätted tööaja direktiivi rakendamise osas äh, kasutavad seda, mis on tööaja direktiivis, aga tegelikkuses, kas siis neid sätteid rakendatakse, selle kohta me täpselt andmeid ei ole. nüüd, kas on muid peale majanduslikke põhjuseid, siis äh, ma võin tuua paar näidet. töö hindamine, näiteks see, et äh, kas inimesed soovivad edutamist, kui neid survestatakse selleks, et nad peaksid üles näitama oma äh, paremat töötahet ja kui neilt oodatakse, et nad peavad äh, rohkem tunde töötama, siis äh, tingimata ei ole see majanduslik põhjus, see võib olla, aga põhiküsimus on seal see edutamine või, või siis äh, ülemuste poolt tunnustamine nende töö hindamisel need harta rikkumise küsimused, selle pean kõrvale jätma hetkel see võib nii olla, aga ma eelistaksin äh, seda mitte kommenteerida. Euroopa Liidu tasandi seadusandlus, kas see ei peaks jääma liikmesriikide pädevusse? see mittejärgimise artikkel võimaldab järgmist, liikmesriigid saavad otsustada, kas nad tahavad seda rakendada või mitte, kui tahavad, siis kui direktiiv vastu võeti ja jõustati, siis liikmesriigid pidid oma soovidest komisjoni informeerima ja sellepärast ongi meil see teatud jagunemine. see, kuidas seda rakendatakse riiklikul tasandil, jällegi probleem puudutab äh, tegelikkust, kas äh, neid äh, nõudeid ka järgitakse või mitte nüüd konku-, seos konkurentsivõimega, seda me ei analüüsinud ja ausalt öeldes me kajastasime seda, mida puudutab see, see direktiiv, ehk siis see puudutas tervist ja tööohutust, jah, loomulikult konkurentsivõime on ka üks olulisi teemasid, ja selle, seda võiks mõne teise uurimise käigus kasutada, kuidas mõjutavad need pikad töötunnid äh, suhted klientidega ja, ja pikemat perspektiivi. ehk siis, kui tootlikkus langeb pikemate töötundidega, siis äh, annaks see selge signaali. ja seega see näide, mis te tõite tööstuses, on väga hea paljudes valdkondades on äh, erikokkulepped, kus öeldakse, et äh, tööaeg on kolmkümmend viis või kolmkümmend seitse tundi, kus on, aga samas on nendes valdkondades kõige suuremad, äh, kõige suurem tootlikkus ja see on tõesti väga huvitav nüanss. arstid Prantsusmaal ja loomulikult on see väga huvitav, mitte ainult Prantsusmaal, aga ka Ühendkuningriigis on juhtumeid Tšehhi Vabariigis, Iirimaal kindlasti ei ole see ainult Prantsusmaa küsimus, kus arstid äh, pikki töötunde teevad. ja lõpetuseks, kui ma nüüd midagi vahele ei jätnud, siis äh, kollektiivläbirääkimiste äh, mõju, millele viitas minu kaasmaalane. see on midagi, mida me üldiselt vaatame, aga siinkohal kollektiivne läbirääkimine on äh, direktiivi artiklis kaheksateist, kus on öeldud, et läbi kollektiivlepingute võivad sotsiaalpartnerid kokku leppida erandites, aga see ei puuduta maksimaalseid töötunde nädalas, vaid see puudutab puhkusetunde, see puudutab äh, makstud puhkust aastas, aga mitte neid maksimaalseid töötunde nädalas ehk siis kõikidel muudel juhtudel kollektiivläbirääkimistel on oluline mõju, aga mis puudutab neid konkreetseid mittejärgimisi, siis maksimaalne töötundide arv nädalas jääb äh, riikide otsustada äh, või erinevate kokkulepete otsustada. kui siin, kui inimene deklareerib, et ta on valmis töötama rohkem kui nelikümmend kaheksa tundi nädalas oma tööandja heaks, siis äh, nii see ka on võimalik kui ma nüüd ei eksi, mul ei ole tugevat juriidilist tausta, siis on need äh, erinevad äh, mittejärgimised nii direktiivist kui ka siis lähtuvalt valdkondade äh, lepingutest või ka siis konkreetse ettevõtte lepingutest, kus on öeldud, et me ei rakenda maksimaalset nädala töötundide arvu ja seega see, ka see Äh, sotsiaalpartnerid jäävad sellest äh, nii-öelda suhtest välja, kui äh, nii võib öelda ja ma loodan, et ma kat-, rääk-, vastasin enamustele küsimustele. aitäh. jah, me tõesti saime vastused küsimustele. ja nüüd on küsimus, kas komisjon soovib midagi lisada siia lõpetuseks? Our meeting? No ei ole. kõigile vist oli selge, et tegemist on endiselt äh, poliitiliselt väga kuuma teemaga. Eurofondi ettekanne ja statistika oli väga huvi, huvipakkuv ja ma olen kindel, et tuleme selle teema juurde siin komisjonis lähiaastatel kindlasti tagasi. nüüd aga oleme jõudnud tänase koosoleku lõppu. järgmine koosolek toimub seitsmendal mail siinsamas Brüsselis. aitäh! aitäh kõikidele, kes osalesid aruteludes ja jagasid meiega värsket infot, aitäh!